Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión con el último punto del orden. kallid kolleegid, me alustame nüüd oma koosolekuga ja hakkame arutama viimast päevakorrapunkti, milleks on maailmamajanduse juhtimine ja raportööriks on härra Höökmark. variraportöörid äh, suurtest fraktsioonidest on ka kohal, mis tähendab seda, et me saaksimegi nüüd kohe alustada. palun, härra Höökmark, teil on nüüd sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees mul on väga hea meel, et äh, meil on nüüd võimalus seda arutelu ka pidada. kõigepealt tahaksin tänada kõiki äh, kolleege rohkete muudatusettepanekute eest ja mina leian, et äh, poliitiliselt rääkides on võrdlemisilt lihtne panna paika kompromissid. minu kavatsus äh, on selline, et pärast, kui me kahekümne seitsmendal juunil äh, toimub ära kuulamine, Äh, püüame teha kõik selleks, et äh, me saaksime arutada kompromisse peamiste lõigete äh, osas ja seda siis variraportööridega ja valmistada ette septembrikuiseks hääletuseks siin komisjonis, oktoobris toimub siis hääletus täiskogu, nagu teate. mis puudutab erinevaid muudatusettepanekuid, siis ma arvan, et üleüldine struktuur on selline, et meil on järjest suurem vajadus üleilmse koostöö järele ja üleilmse arutelu arutelu ja ka raamistiku järele. Äh, see ongi see, mida me nimetame maailmamajanduse üleilmseks juhtimiseks. Äh, meil on äh, G kakskümmend, seal kohtuvad kakskümmend maailma suurimat majandust. meil on ka teisi üleilmse struktuur, struktuure, struktuure Äh, esile kerkivad majandustega riigid äh, ning G7 ja G8. ja G äh, kakskümmend on kõige olulisem nendest formaatidest ning me oleme näinud, et G kahekümnel räägitakse palju maailmamajanduse juhtimisest, on räägitud sellest, kuidas kriisiga toime tulla, seal on arutatud äh, Äh, uusi reegleid ja raamistikke üleilmses plaanis. aga lisaks äh, tuleb keskenduda G kahekümne nõrkustele, mis, milleks on läbipaistvuse puudumine, aruandluse puudumine, universaalsuse puudumine, aga ka tõesti läbipaistvuse äh, puudumine, nagu ma ütlesin, ja ka rakenduse puudumine ja seetõttu oma raportis ma olen öelnud, et me peaksime Äh, tegelema peamiselt äh, G20-ga, aga ka teiste äh, sarnaste foorumitega ja seda kõike koostöös IMF-iga, mis pakub läbipaistvust, mis võiks küll olla veel parem ähm, ja seal on võimalik tagada usaldusväärne ellurakendamine kui ma loen erinevaid muudatusettepanekuid, siis ma näen, et enamik ähm, ettepanekuid mm, peaaegu kõikidest fraktsioonidest, äh, mitte just päris kõigist, aga ähm, peamistest fraktsioonidest äh, on sellised, mis äh, tegelevadki selle tasakaalu otsimisega äh, ja seetõttu ma ütlengi, et minu arvates on võrdlemisi lihtne kompromissideni jõuda, võttes arvesse seda üleüldist muudatusettepanekute struktuuri, aga loomulikult on teatud nüansse, mida tuleb arvestada selleks, et kompromissini jõuda ja selleks, et kõik oleksid lõpptulemusega rahul. ma võin juba öelda seda, et äh, proua Klüüne äh,, härra Kimoso äh,, proua Giadi Äh, muudatusettepanekud on sellised, äh, mida on äh, mul võimalik toetada ja mida ma kasutan kompromisside olulise osana. härra Lamberti äh, Äh, ettepanekud, äh, nendes osas me oleme mõningates asjades erimeelel, äh, te kindlasti ei ole üllatunud, kui ma ütlen, et me peame arutama neid ettepanekuid. kakskümmend kaks ja viiskümmend seitse on samas sellised, millega ma saan üsna lihtsalt nõustuda. kakskümmend kaks ja viiskümmend seitse teisi aga me saame arutada ja teha seda väga elavalt, proua Perez on esitanud selliseid ettepanekuid, mille hulgas on selliseid, mida ma saan toetada Äh, jah, mille osas me kindlasti siin komisjonis üldisele konsensusele jõuame, aga mis puudutab üldisi lõikeid, siis äh, number neli, äh, siin on oluline meeles pidada, et siin räägitakse IMF-ist ja sellega seotud küsimused ja siin me ütleme, et Need valuutad, mis tahavad olla laenu eriõiguste korvi osaks, äh, äh, äh, peavad olema sellised, mm, mis on tugevad ja äh, Äh, need peavad olema konverteeritavad, äh, siin ma pean just äh, Hiina valuutat silmas, sellega on olnud probleeme, kui me räägime konverteeritavusest, me peame sellega seoses olulisi samme edasi astuma. mis puudutab struktuurseid küsimusi ja seda, kuidas Rahvusvahelist Valuutafondi tuleb struktureerida, siis ma arvan, et mis puudutab enamik muudatusettepanekuid, siis need toetavad mitteametlik-, Eh, struktuure, nagu näiteks eh, G kakskümmend ja nii edasi, aga seal räägitakse, et tuleb tagada stabiilsus, usaldusväärsus eh, ja rakendamine, toetudes erinevatel viisidel rahvusvahelisele fondile ja ma arvan, et see, kuidas seda kõike ellu saab rakendada, on midagi, mida tuleb arutada vaariraportööridega. proua Peres, ma tahaksin öelda, et jõudsite just kohale, ma juba ütlesin tegelikult varem, et vähemalt kahte teie muudatusettepanekutest ma saan toetada ja mul on selle üle väga hea meel, sellepärast et alati see nii ei ole olnud. ja sellega ma ka lõpetan, aitäh! Thank you, Mr Chairman um,. I, I think suur aitäh! mina tahaksin tänada raportööri härra Hökmarti selle raporti eest, sellepärast et see raporti projekt on pannud väga hea aluse eh, edasiseks tööks. ja siin on ära toodud vähemalt võtmepunktid. Eh, ma eh, ootan nüüd võimalust arutada kompromissettepanekuid ja loodetavasti see aitab kaasa, muutmaks äh, seda raportit tugevaks. sissejuhatavalt äh, tahaksin öelda, et äh, me peame ütlema, et üleilmastumisega seoses on viimaste aastakümnete jooksul toimunud suuri edasiminekuid ja ähm, osad areneva majandusega riigid on väga tugevaks muutunud ja maastik on nüüd muutunud selle kõige tõttu aga olles nüüd öelnud seda, ei saa me ilmselgelt ignoreerida eh, nimelt, et eh, finantssektor kukkus kokku, see juhtus eh, väga hiljuti meie endi eluajal ja sellele järgnes suur majanduslangus, mille käes me praegusel hetkel veel kannatame, praegusel hetkel ei ole me veel üleilmselt tunneli lõpus valgust näinud. ja lisaks vaatame sellele, et mõned arengumaad on äh, edukaks osutunud, on mõned ka järjest vaesemaks muutunud, mis tähendab seda, et me ei saa eirata ebavõrdsust, mis äh, on mõnede äh, riikide puhul nähtav üleilmastumise tõttu. niisiis, me ei saa seda ignoreerida, kui me sissejuhatusest räägime nagu härra Höckmark juba ütles, siis me tegeleme siin institutsionaalsete ülesehitustega. me räägime siin otsustustegemis- Mm, foorumitest ja me peame kindlasti äh, otsustama, millist majanduse juhtimist ja otsustustegemise struktuuri me tahame näha, meil on G kakskümmend, kas me tahame seda muuta selliselt, et ta muutuks äh, järjekordseks ÜRO-ks, äh, kus asju muudkui arutatakse ja kokkuleppele ei jõuta, või me tahame, et see oleks klubi, nagu ta on praegu, selline suurem klubi, kus on esitatud, esindatud kõige tugevamad riigid, ja väiksematel, vaesematel riikidel ei ole häält, kas me tõesti tahame seda ja kui me tahame, siis eh, mil, millises vormis, see on üks aspekt. ja eh, lisaks me peame mõtlema, kui organiseeritud see kõik peab olema, asjaolu, et otsuste tegemine sõltub konsensusest, eh, tähendab seda, et pärast tippkohtumisi on väga palju pressiteateid, mis on väga ebaselged ja ei äh, anna omalt poolt mingit lisandväärtust äh, ja milline on G kahekümne roll, tema struktureeritud roll eh, suhetes WTO-ga, Maailmapangaga, Valuutafondiga, milline on OECD roll? Eh, kas me tahaksime näha eh, struktureeritumat suhet G kahekümne teiste nende organisatsioonide vahel. G kahekümnel on väga äh, tugevat sekretariaati vaja, praegusel hetkel seda ei ole. veebilehelt on näha, et äh, G äh, mm, kaht-, ühtekümmet ei toetata väga teisi rahvusvahelisi institutsioone, aga küll. ja veel üks oluline aspekt on see, eh, milline on Euroopa Liidu roll ja eh, Euroopa Liidu eh, ühtne hääl, mida me praegusel hetkel ei oma, aga mida me tahame näha rahvusvahelisel majandusmaastikul meil on äh, meie erinevad äh, hääled, äh, mõned on tugevad ja austatud, aga see on see, mida me tegelikult ei taha. ja selle raportiga peaksime me nõudma seda, et Euroopa tõesti kõneleks ühel häälel, häälel, mis oleks tugev ja mm, mida austataks. on mitmeid küsimusi, mida peab lahendama, ka need, mis meil siin Euroopas on, nimelt tasakaalu puuduma, puudumine Äh, tasakaalu puudumine, mis on põhjustatud äh, liigsest säästust, äh, vähesest nõudlusest, vähesest tarbimisest mõnedes riikides ja täiesti vastupidistest nähtustest mõnedes muudes riikides me tahame sümmeetriat ja sellepärast me rõhutame seda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka globaalsel tasandil, et me tahame sümmeetriat, see tasakaalu küsimus on oluline selleks, et keegi esile kerkiks, tuleb teist osapoolt äh, äh, allapoole viia. see kehtib USA, Hiina kohta ja ka Euroopa kohta. veel üks küsimus on vahetuskurss. me tahame, et äh, siin ei oleks ebavõrdset konkurentsi, ähm, mis toob kaasa veel suurema tasakaalutuse, me tahame äh, rahvusvahelist äh, seiresüsteemi, mis oleks läbipaistev, me tahame äh, näha, millised peaksid need laenu eriõigused olema, millist rolli nad peaksid mängima millist valuutat tuleb kasutada reservvaluutana selleks, et probleeme lahendada kas see peaks olema USA dollar? lisaks tahame me järjepidevat finantsregulatsiooni, me tahame, et see, mida ähm, Atlandi ühel kaldal tehakse, oleks ähm, kajastatud ka teisel kaldal äh, nii raamatupidamisstandardites äh, kui muudes aspektides niisiis eh, erinevaid küsimusi on, millega tegeleda, küsimused otsa meil ei saa, aga ma usun, et need küsimused on midagi, millega eh, tuleb tegeleda, sest et maailm väärib paremat institutsionaalset eh, raamistikku ja paremat otsustustegemisraamistikku, ma ootan pikisilmi seda, et raportööridega, raportööri ja variraportööridega me saaksime seda teemat põhjalikumalt arutada Äh, ma loodan, et äh, meie töö äh, aitab kaasa sellele, et sellest raport saab väga hea raport. kõnelejal puudub kahjuks mikrofon. järgmine kõneleja saab sõna. aitäh, aga ma räägin inglise keeles. With the raporteer and so on seda sellepärast, et raportöör rääkis inglise keelt. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Höökmarki, sellepärast et mina raporti projekti Äh, esitlusel siin ei olnud äh, ja ma tänan teid äh, selle raporti eest, ma leian, et see raport on väga tasakaalustatud ja hästi läbimõeldud ning ma arvan, et kui me seda lõppversiooni arvatame, siis me peaksime võtma arvesse me peame tegema kõik selleks, et parlamendi roll oleks otsustav. ma Äh, toon välja mõningad asjad, mis minu jaoks on olulised. kõigepealt äh, see, et mina täielikult toetan seda, et Euroopa Liidul peaks olema koht äh, nii paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides kui võimalik. lisaks pooldan ma seda, et et meil oleks Eurotsoonil IMF-is ühtne koht. ma leian, et see on ratsionaalne poliitika, Euroopa Liit peab rääkima ühel häälel, tugeval häälel, kui ta tahab rolli mängida üleilmses maailmas. kui me räägime vahetuskursist, siis ma olen täiesti nõus sellega, mis puudutab äh, monetaarsüsteemi. ma leian, et laenu eriõigus peaksid, peaksid olema, mängima tugevamat rolli. kui rääkida vahetuskursist, siis ma arvan, et me peaksime selgemalt välja ütlema selle, et eh, valuutatumping on midagi, mida me heaks ei kiida, sellist asja praktiseerib näiteks nagu selline riik nagu Hiina. ja kui me seda eh, hukka ei mõista, eh, siis see julgustab teisi areneva majandusega riike sedasama tegema ma leian ka, et Rahvusvaheline Keskpankade Nõukogu oleks väga oluline organ äh, üleilmselt äh, rahanduspoliitika juhtimiseks ja seetõttu ma toetan härra Jaffi muudatusettepanekut, äh, mis just seda küsimust puudutab. kui nüüd rääkida finantstehingute maksustamisest, siis see mm, võiks olla mõistlik viis Äh, saada lisasissetulekut äh, selle taustal, et äh, riigivõlad suurenevad järjest, aga ma pean ütlema, et see saab edukas olla ainult siis, kui see maks viiakse sisse üleilmsel tasandil. ja sellega seoses ma jagan neid muresid, mida siin komisjonis eelmisel nädalal väljendas järgmine Euroopa kom-, Euroopa Keskpanga president härra Mario Draghi. ta ütles, et selle uue maksu sisseviimine võib kaasa tuua spekulatsiooni ja ebakindlust aga igal juhul, nagu ma varem olen ka öelnud, siis mina toetan eh, finantstehingute maksu eh, siis, eh, kui ma ei toeta seda siis, kui see viiakse sisse ainult Euroopa tasandil, ma arvan, et sellisel juhul ei too see kaasa soovitud eesmärke ja ainult Euroopa selle maksu kehtestamine viib kapitali Euroopast välja. ma arvan, et me peame selle raportiga seoses ka sellest küsimusest rääkima sest see on üks peamise tähtsusega küsimus, millega me tegema peame. ning lõpetuseks eh, ma tahaksin toetada eh, seda eh, tegevust, mis on suunatud ühtse finantsraamistiku ülesehitamisele Euroopa Liidu ja USA vahel. suur aitäh! aitäh, härra Lambert, palun! aitäh! aitäh raportöörile! Äh, aitäh nende, mida mina pean headeks sõnadeks eest, kui te ütlete, et me ei ole ühel nõul, siis see julgustab mind. Äh, ma arvan, et kui me äh, teatud küsimustes teineteisele ehk suudame läheneda, siis erimeelsusi on meil palju, aga, ja üks, mida ma tsiteerin mitte ainult teiega, vaid liberaalidega ka, me ei usu seda, et kaubandus iseenesest oleks midagi sellist, mis muudab maailma majanduse jätkusuutlikuks ja, või meie eh, elatise teenimisvõimalused siin planeedil eh, jätkusuutlikud ja seetõttu ma ei, ei, ei usu küll eh, barjääride tekitamisse lihtsalt nende pärast, sest et see ei ole midagi head, aga ma arvan ka, et kaubandus ilma rangete reeglitega ei ole midagi sellist, mida meil vaja oleks. nii et me peame kehtestama siin reegleid, sest et me teame seda, et turud ei võta arvesse tervet rida selliseid asju, mida Äh, majandusteadlased kutsuvad välisteks teguriteks, ehk siis mis on need asjad, mis äh, hävitavad erinevaid elutingimusi, kas need on siis keskkonna või ühiskonna seisukohalt. nii et siin me oleme erimeelel, aga siiski ootan tervet rida muudatused, kompromissmuudatusettepanekuid, mida te ilmselt esitate. mul on kogemust teiega koostööl teistel teemadel ja näen, et mõningates küsimustes on meil võimalik teineteisele läheneda paar asja, mida tahaksin rõhutada. toetan seda, mis äh, on öeldud ühtsest Euroopa häälest, äh, aga tahaksin äh, rääkida üldiselt sellest ülemaailmsest majandusjuhtimisest ja nagu äh, Ramon just ütles siis, mis, ma äh, ei taha siin puudutada mitte ainult äh, tehinguid, finantstehingute noh, maksul, aga äh, enne kui me ei ole seda maailmamise juhtimist korda saanud, siis ei ole võimalik ka edasi liikuda ja see ei puuduta otseselt ka finantstehinguid. arvestades selle maailma majandusliku korra ajalugu, mille Bretton Woodsi kokkulepe lõi, see näitab, et äh, mõnikord ei saa ära oodata maailma, ülemaailmset majandusjuhtimist. Äh, äh, Euroopa Liit on ju vabatahtlik kogum, kes on valmis tegema asju, mida tei-, milleks teised veel valmis ei ole, võib-olla kunagi ei saagi valmis olema, et me käitume iseseisvalt teatud valdkondades niimoodi, nagu meie arvame, et see meie ühishuvides kõige paremini töötaks. ja seetõttu jah, maailmamajanduse juhtimine on küll äh, soovitav eesmärk, aga me ei tohiks ennast petta uskumusega, et me jõuame äh, lähitulevikus sinna, me näeme, kui keeruline on Doha ja WTO kokkulepped, me näeme, et äh, G kakskümmend on, vabandust küll, aga suhteliselt tühi koor, on hea, kui sellised kohtumispaigad eksisteerivad, aga tõelise poliitilise konsensuse saavutamisel on see läbi kukkunud. Äh, Ameerika Ühendriikidel on kvantitatiivne lihtsustamine, kui hiinlased äh, siin eelarvekulutusi teevad, äh, eurooplased kärbivad äh, ja ainuke asi, mis, mida G kakskümmend teeb, on see, et jah, me räägime teineteisega, me oleme eri meeltel ja igaüks teeb oma maailmanurgas seda, mida ta tahab teha. nii et me ei tohiks ennast petta, et äh, G kakskümmend on mingisugune asendaja maailmamajanduse juhtimisele. me liigume küll selles suunas, aga sellest saab tulema pikk protsess ja seetõttu ei saa see olla asendajaks äh, sellele, mida me teeme Euroopa Liidus sees Äh, kui me paneme kokku Euroopa Liidu äh, majanduse juhtimist, siis me ei hakka ju ära ootama maailmamajanduse juhtimist, me lihtsalt äh, jätkame oma teed. paar punkti, mida tahaksin tõstatada. tooraine hindade tõus ja see, selle kõikumine, näeme seda Euroopas ka teistes kohtades ja näeme, et tooraine hinnad, eriti just toit, toiduainete hinnad on tõesti oluline küsimus, eriti just arengumaailma riikide jaoks ja kui me tahame, et maailmamatuse juhtimine oleks mingilgi määral usaldusväärne äh, maailma kõige vaesemate silmis, siis me peame kindlustama ka selle, et selle küsimusega tegeletakse, sest et äh, enne me peame näitama, et maailmamajanduse juhtimisest on kasu ka nende jaoks, mitte ainult areng, arenenud maailma jaoks. peame tegime midagi kapitalivoogudega. ma ei ütle siin, et me peaksime äh, pöörduma tagasi äh, rahvuslike kapitaliturgude juurde. me näeme, milline, äh, mida tekitab selline integreeritus maailma kapitaliturgude vahel kogu süsteemi stabiilsuse jaoks. ma ei mäleta, kuidas seda küll inglise keeles öeldakse, aga need äh, suured uksed, mis eraldavad erinevaid osasid laevas, nüüd meil on selline äh, täiesti avatud äh, laeva sisu, üks auk laeva keresse ja see laev upub. meil on vaja veekindlamaid eraldisi selleks, et tagada seda, et kui tekib üks probleem, siis kogu laev ei upuks ja ma arvan, et ka kapitalivoogude osas annab ka midagi ära teha. asi, mis mulle äh, rõõmu tegi, oli tänahommikune äh, äh, Bermuda peaministri külastus siia, see oli küll, see oli ju nali ja ma ei olnud just eriti naljasoonel täna hommikul, kus, kui meile öeldakse, et inimesed tulevad Bermudale, mis on maailmatasemel finantskeskus jah, siin ilmselt on mingeid põhjuseid ja kui me ei tee midagi maksupettuste osas, siin pööruks, pöörduksin ka liberaalide poole, kuid äh, tõesti öö, äh, olete tõsised selles osas, et maksustamissurvet tuleb äh, vähendada, siis see koht, kus te meiega erimeelel olete, ei saa olla see, et me peame võitlema maksupettuste vahel. see ju ei tähenda, et me ei peaks siin mingeid äh, makse üldse koguma. Euroopas arvatakse, et on kolmsada miljardit, eh, mis läheb kaduma maksupettustega. Eh, ja kui kasutatakse selliseid maksuparadiise nii Euroopa Liidus sees kui ka väljas, eh, kui me suudaksime osa sellest tagasi saada, ma ei ole ju rumal, ma tean, et me ei saa saavutada null taksu, maksupettuse taset. aga kui me suudaksime märkimisväärselt vähendada maksupettusi, siis äh, Äh, muutuvad meie eelarved tunduvalt jätkusuutlikumast ja siin on maailmamajanduse äh, mõttes äh, veel päris palju ära teha. olen nõus paljude teistega muudatusettepanekute osas, mis on esitanud, ootan neid huvitavaid diskussioone, mis tekivad, loodetavasti saavutame me hea kokkuleppe või siis lepime kokku teatud küsimustes erimeelele jääda, nagu tihtipeale siin kojas juhtub. aitäh, Philipp ja proua Peiras, palun aitäh, härra juhataja. meie, eh, palun vabandust, et ma ei saanud kogu arutelul osaleda ja kuulda kogu tema analüüsi, mis puudutas muudatusettepanekuid, aga ma sain aru, et ta toetas minu neljast muudatusettepanekust kahte. ma arvan, et suuri raskusi mul ei ole välja mõt-, välja mõelda, milliseid, et ta toetab muudatusettepanekut kolmkümmend seitse ja sada kuuskümmend üks Äh, ma tahaks nüüd talle lihtsalt öelda, et Need neli muudatusettepanekut on äh, omavahel seotud ja mitte seetõttu, et äh, Pervanš ja, ja ei tohiks arvata, et Pervanš Perez huvitub krediidireidiku agentuuridest ja sellepärast neid tagasi lükata. Mm, Need, ähm, see praegune arutelu on väga oluline praeguses kontekstis ja ülemaailmsel tasandil, võttes arvesse praegust äh, infotehnoloogia seisu ja äh, tipptehnoloogiaid, mis on olemas, siis äh, kui te saadate homme tähitud kirja Bermudale või kui te tellite interneti kaudu Taiwanis äh, tehtud kaupu, siis te võite jälgida, kuidas need kaubad kohale jõuavad, et mis kell on teie tellimus vastu võetud, mis kell kaup pakendati, mis kell laevale pandi, aga kapitali puhul meil sellist asja ei ole. hoolimata sellest, et sama moodsat tehnoloogiat võiks ka seal väga hästi ära kasutada. ning ühelt poolt USA-s äh, niinimetatud Dodd-Franki paketi puhul on äh, teataval moel olemas mandaat selleks, et olukorda parandada ja selleks, et äh, oleks tagatud parem kapitali liikumise läbipaistvus, mis huvitab näiteks ettevõtete juhte, kui tegemist on näiteks äh, aasta, äh, näiteks tegemist äh, aktsionäride koosolekuga ja neil ei ole aimu, kes nende ettevõtete aktsionärid on. nii et ähm, ameeriklased on ette näinud selle, sellise viisi selleks, et parandada läbipaistvust kapitali liikumiste osas, mis võiks olla väga kasulik. eurooplasena, eurooplastena peame me äh, Äh, olema tähelepanelikud, et me ei oleks, ei satuks uuesti samasse olukorda, äh, kuhu me sattusime raamatupidamise eeskirjadega. et keegi ülemaailmsel tasandil, äh, riiklikul tasandil äh, pöördub kohtusse, aga tegemist on tegelikult äh, ülemaailmse probleemiga ja mis puudutab äh, jälgitavust, siis on tegemist äh, samasuguse probleemiga. meil on vaja ülemaailmseid jälgitavuse eeskirju, nagu meil on vaja ka ülemaailmseid raamatupidamise eeskirju ja kui Euroopa Liit ei hakka kiiresti sellega tegelema, siis ameeriklased liiguvad edasi omalt poolt ja tulevad mingi päev meie juurde ja ütlevad, et äh, kapitali liikumiste jälgitavus äh, käib niimoodi, sellised on äh, normid ja eeskirjad, palun ostke need nüüd meilt ära. me peame leidma teisi variante ja sellepärast olen ma teinud oma muudatusettepaneku, et see toimuks IMF-i kaudu ja ma, mul oleks väga hea meel, kui te saaksite seda toetada. minu teine Mõõdu-, märkus puudutab muud-, muudatusettepanekut kolmkümmend seitse ja sada seitsekümmend seitse, need on seotud. seni ei ole keegi neid küsimusi väga põhjalikult uurinud ja on silma kinni pigistatud põhimõtteliselt. Need, kes on konkreetset tööd teinud selles valdkonnas ja on teataval määral privatiseerinud see, eh, asjad, mis peaksid olema tegelikult eh, avalikkuse käsutuses, näiteks eh, teave, need on just olnud krediidireitingu agentuurid. ja seetõttu Äh, võib-olla tuleb äh, seda muudatusettepanekut äh, muuta, aga minu meelest tuleks mainida krediidireidiku agentuuride rolli ja üks muudatusettepanek täiendab teist. ning mis puudutab seda, mida ütles siis ma tahaks teie tähelepanu juhtida mõningatele muudatusettepanekutele, mida parasjagu välja mm, töötatakse kriisikomisjonis, sest me ei peaks äh, ühes komisjonis ütlema ühte asja ja teises komisjonis äh, midagi hoopis erinevat. ja isegi, kui me ei saa äh, üleöö siin mingisuguseid maailmamajanduse juhtimise instrumente, siis meie teeme ettepaneku, et meil oleks maailmamajandus, integreeritud maailmamajanduse juhtimine, kus me võtaks arvesse G kahekümne soovitusi, ma ei hakka siin praegu sellest rääkima, sellepärast et sellele viitas juba minu kolleeg Edward Skikluna, aga selleks, et minna sellest kaugemale, sellest veidi lapsikust maailmamajanduse juhtimise tasemest, tuleb kaasa, tuleb G kahekümnele lisada äh, selline tsükkel, mis on aastatepikku välja kujunenud mitte üksnes IMF-i raamistikus, vaid ka ÜRO raamistikus ja need on asjad, millega mille osas võimaldavad kriisikomisjoni eh, muudatusettepanekud eh, kaugemale minna. ja veel üks asi, eh, kriisikomisjoni raportis me ütleme, et järelevalve institutsioonid ei tohiks rahulduda äh, sellega, et nad jälgivad, et finantsturud pöörduvad tagasi stabiilsuse äh, olukorra juurde, vaid äh, tuleks võtta arvesse ka makromajanduslikke eesmärke. kui äh, kapitali liikumine lihtsalt muudab halvemaks olukorda, siis peab olema keegi, kes lööb häirekella ja see on loomulikult IMF-i roll, aga selle, seda me võiksime veel arutada. ja viimane aspekt, mida ma tahaksin mainida, palun vabandust, mul ei ole siin nüüd kõiki muudatusettepanekuid läbi vaadanud, aga ma arvan, et oluline on rääkida maailm, maailmamajanduse juhtimisest, aga me ei saa seejuures jätta mainimata isereguleerumist, erasektorit, ma mõtlen siin näiteks Baseli komitee peale või IASD peale, Baseli komiteele siiski juba viidatakse, aga ma arvan, et seda küsimust tuleks tõstatada ka meie lõppresolutsioonis, sest äh, need kuuluvad kindlasti ka, sest see kuulub kindlasti ka maailmamajanduse juhtimise äh, institutsioonide hulka. Ivo Stragic, please. Thank you, Mr Chairman uh aitäh, härra esimees, mina ei ole variraportöör, aga Said Kamal palus mul paar sõna öelda, sest et tema peab hetkel kuskil mujal olema siin parlamendis. niisiis, mul on suur rõõm seda teha. alustuseks sooviksin kõigi ECR-i liikmete nimel siin komisjoni tänada raportööri tema poolt tehtud töö eest ja mina isiklikult äh, olen väga rõõmus selle üle, et selline tundlik raport on mõistlikes ning arusaavates kätes. selle komisjoni austatud liikme Gunnar Hökmarki kätes. mul on hea meel teiega koostööd teha. esiteks oleme raportööriga nõus, et me peaksime ja saaksime IMF-i paremini kasutada sest tegemist on ametliku ülemaailmse institutsioonile, millel on põhikirja ning menetlused, nii et me oleme täielikult äh, nõus Gunnari ja tema seisukohaga siin. oleme veidi ettevaatlikud äh, selles osas, et teki-, võib tekkida ülereguleerimise oht, aga kuulates äh, teid täna pärastlõunase sessiooni alguses, arvan ma, et sarnaseid äh, seisukohti selles punktis. kordaksin üle, et Euroopa Liit ning Ameerika Ühendriigid koos moodustavad umbes nelikümmend protsenti ülemaailmsest kaubandusest ning peaaegu viiskümmend protsenti ülemaailmsest SKT-st see on oluline, me peaksime seda, sellega arvestama ning kasutama kõiki olemasolevaid ja rõhutaksin veel kord sõna olemasolevaid koostöövahendeid nagu Atlandi ülene seadusloojate dialoog ja nii edasi. Äh, julgustame rahvusvahelisi organisatsioone nagu IMF ja G kakskümmend äh, kuulama rohkem edukaid majandusi äh, kulutuste distsipliini koha pealt, sest et need on äärmiselt äh, äh, olulised õppetunnid, mida saada eelmistest kuudest ning aastatest. ja äh, ilmselt ei ole üllatuseks, et suhtume üsna skeptiliselt ja äärmiselt ettevaatlikult rahvusvahelisse finantstehingute maksu ning igasugustele muudele lisamaksurežiimidesse nii et oleme siin äärmiselt ettevaatlikud ja ei toeta midagi, mis puudutab neid asju. Need olidki mõningad märkused, mida tahtsin tõstatada äh, ja veel kord suur aitäh sinu poolt tehtud töö eest, Gunnar. Thank you, Mr. Mr. Klute, please. härra Klute, palun. jaa, tänke. aitäh. ma ei ole ka varuraportöör Äh, vaid äh, Miguel Portas on meie variraportöör, aga tema kahjuks ei saanud täna siia tulla. ja siis ta tegi mulle mõningaid märkmeid ja palus, et ma need ette kannaks siin, ma seda ka teen, ta tegi äh, need märkmed inglise keeles ja ma loen nad ka inglise keeles ette ja pärast ma teen ka oma märkusi. nii et ma alustan kõigepealt sellega, mida Miguel mulle on kirja pannud. Considers that imbalances occur- äh tasakaalu puudumine tekib sellepärast, et eh, puudub majanduste konkurentsivõime. meie arvates ei tohiks konkurentsivõime olla majanduse peamiseks küsimuseks. Eh, konkurentsivõime puudumine ei ole põhjus, vaid eh, maailma majanduse tagajärg, sest et siin kehtib tugevam õigus, koostööd arvesse ei võeta esiteks põhjendus punktides ja lõikes kolmteist rõhutab Gunnar vabakaubanduse kui eeltingimust äh, eduks. meie leiame, et vabakaubandus on mudel, mis toetab rikkamate protektsionismi. rikkamad majandused ekspordivad tooteid sinna, kus see on neile edukam. meil on vaja strateegiat, mis põhineks ausal kaubandusel. aus kaubandus toetab neid, kes toetamist vajavad, see ei ole protektsionistlik, see üritab saavutada maailma ülemaailmset koordineerimist, kus ülejäägi ning defitsiidikaubandus on osa samast probleemist see võitleb äh, sellisel konkurentsil, mis põhineb maksude vältimisel ning madalatel palkadel. teiseks, äh, teine koht, kus me äh, oleme erimeelel, see on institutsiooniline. Gunnar tahaks IMF-ile anda maailma majanduse juhtimise rolli, meie kritiseerime seda, et G kaheksas, G seitsmes ja G kahekümnes puudub demokraatia ja see pangandus kogukond äh, on see, kes tegelikult tekitas äh, need probleemid, mis riikidel on ja see ei ole üldsegi vastavuses äh, demokraatiaga, mis põhineks riikidevahelisel võrdsusel. koordineerimist tuleks teha ÜRO struktuuride raames, kasutades tema finants- ja majandusnõukogu. me ei tohiks aktsepteerida globaliseerumise regionaliseerumise põhimõtet kokkulepped peaksid põhinema äh, sotsiaalmajanduslikel, sotsiaalsetel ja ja keskkonnaindikaatoritel. Need olid siis Miguel Portoši kommentaarid, mina tahaks viidata sellele, et minu jaoks on eriti oluline äh, muudatusettepanek äh, kuuskümmend üheksa, mille esitasin mina, see puudutab äh, tooraine ja toiduainetega spekuleerimist, seda siin on juba mainitud, mina tahaks rõhutada veel kord seda, et minu jaoks on väga oluline, et me jõuaks kompromissile, mis, mida saab toetada enamus parlamendist, ma arvan, et tegemist on teemaga, mis vähemalt selles pressis, mida mina jälgin, mängib järjest suuremat rolli äh, me rääkisime sellest ka Michel Barnier'ga ja ma arvan, et on aeg, et me tegeleks selle teemaga, nii et mina tervitaks seda, kui me jõuaks mõistliku kompromissini, aitäh. aitäh, härra Klute, nüüd annan sõna komisjonile. aitäh, härra esimees Äh, saame olla nõus mitmete poliitika soovitustega, mis tulid raportööri poolt äh, välja pakutud muudatusettepanekute hulgas, äh, on ettepanekuid, mis kindlasti on vastavuses ka sellega, mida meie sooviksime näha siin raportis. härra Siklona viitas sellele erisusele, mis on sisu ja institutsiooniliste küsimuste vahel. sisu osas komisjon osaleb diskussioonis maailma majanduse juhtimisele sobivates globaalsetes foorumites eh, G kahekümnes oleme me juhtinud tähelepanu sellele, et tuleb parandada ülemaailmset makromajandusliku poliitika koordineerimist, eh, et G kahekümne raamistikus saavutada tugev tasakaalukas kasv, eh, me peaksime tegelema ülemaailmsetes ja tegema koostööd vahetuskursside alal. hetkel ei ole sobivat kohandumismehhanismi ja kehtestamismehhanismi. ja seetõttu ülemaailmse koostöö ja järelevalve tugevdamine eh, nii IMF-is kui G20-s on äärmiselt oluline. mis puudutab eh, seda, et eh, kapitalivoogusid ja nende kõikumist hallata, seda samuti arutab G20 me peame võtma tasakaalustatud lähenemise, mis puudutab diskussiooni kapitalivoogude haldamisele, me peame siin panema paika ka suunised. aga kapitali kontroll on meie arvates ainult äh, viimane võimalus. Äh, peamine see, et kapitalivoogude haldamise äh, vahendid peavad jäima, jääma siiski kohaseks. mis puudutab laenu eriõigusi, Äh, siin äh, rahandussüsteem mängib olulist rolli, me peame saame, saama paremini aru, äh, milline võiks olla multipolaarse süsteemi plussid ja miinused. Need märkused oleme me esitanud ka G kahekümnele ja puudutavad ka enamikku nendest küsimusi, mis arvamuse ettepanekus on välja toodud Äh, proua Perez tõstatas G kahekümne ja ÜRO vahelised suhted, nagu te teate, siis ÜRO-s on äh, juba alanud debatt pärast seda, kui Üldassamblee resolutsiooniga kuuskümmend viis, üheksakümmend neli äh, tekitati diskussioon majandusjuhtimise üle. ja ÜRO peaks saama suurema nähtavuse selle tagajärjel täna toimub ÜRO äh,, augustis toimub ÜRO seminar Santiago de Chiles äh,, mis puudutab ÜRO rolli maailmamajanduse juhtimises. nüüd institutsioonilised küsimused äh,. paar märkust selle kohta, milline võiks olla komisjoni võimaliku panuse ulatus äh, äh, maailma majanduspoliitika debatis. leiame, et Euroopa Liidu nähtavus äh, rahvusvahelistes foorumites ning see tõhusus, mis me saavutame, ehm, see siin meie võimalus, võimekus rääkida ühel häälel on äärmiselt oluline, nagu me teame, siis IMF-is ei ole meil kohta, keskpank on ainult vaatleja ja olukord ehm, teistes rahvusvahelistes foorumites, mida arutatakse ka äh, raporti äh, eelnõus, ei ole kindlasti optimaalne. pärast äh, Lissaboni lepingu jõustumist äh, üleminekukorraldused tundub, et ei paranda Euroopa esindatust ning koordineerimist ning äh, kipuvad säilitama siiski staatus quo'd. Äh, see ei ole rahuldav, volinik Rehn oma sõnavõtus kuuendal juunil täiskogus ütles, et komisjon on seisukohal, et Äh, Euroopa Liidu eesmärgiks ja äh, on saavutada äh, ühine koht IMF-is. nüüd see tunnustus, mis meil peaks olema, puhtalt seadusandlikus mõttes on järelevalve teostamine ja selle ulatus komisjoni ettepanek plokk, mida hetkel äh, uurivad nõukogu ja äh, parlament. Äh, see peaks olema vastuse artikliga seitseteist lepingus. see suurendab Euroopa Liidu sisest kompetentsi ning muudab kergemaks selle, et pakutakse välja Euroopa Liidu esindatus, mis on vastavus artikliga seitseteist Lissaboni lepingus võib-olla nagu te aru, saate aru, siis äh, meie jaoks on parlamendi debatt äärmiselt oluline selles äh, tundlikus küsimuses, nagu on maailmamajanduse juhtimine ning äh, me oleme valmis tegema koostööd raportööriga, variraportööridega ja komisjoniga ja eriti tervitame me seda EKONi kuulamist maailmamajanduse juhtimise kohta, mis toimub kahekümne seitsmendal juunil kui teil on vaja mingisugust panust meie poolelt, siis oleme alati valmis seda pakkuma, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna taas kord raportöör. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada ka saadikuid erinevate vaatenurkade väljendamise eest. mul on kaks üldist märkust. ma arvan, et ääretult oluline on see, et me arutaksime seda, mida me tahame selle protsessi tulemusena näha. mida me, mille, millist äh, üleilmset majandusjuhtimist me tahame. sest äh, mõnikord, kui me arutame maailmamajanduse juhtimist, äh, jääb mulle tunne, et mõni mõned, äh, mõned kolleegid äh, räägivad äh, maailma vali-, maailmatasandi valitsusest majandusküsimustes, aga see ei ole teostatav. seda me teha ei saa. oluline on oma töös keskenduda sellistele asjadele, mida on võimalik saavutada üleilmsel tasandil. teine asi, mis on oluline, on see, et mõnikord, kui me räägime üleilmsest majandusest, siis jääb mulle mulje, et mõned kolleegid äh, vaatavad viimastele aastakümnetele kui katastroofile, aga tegelikult see ju nii ei ole. Ähm, viimastel aastakümnetel on maailma majandus äh, oluliselt paremaks muutunud, äh, kolleeg Sikluna mainis seda juba ka varem Äh, osa probleemist, millega me silmitsi seisame, äh, seisneb selles, et ülemine majandusstruktuur muutub kiiresti. vaid veidi aega tagasi äh, moodustuski ülemine majandus Lääne-Euroopast ja USA-st ja paljud institutsioonid üleilmsel tasandil tuginevadki sellele arusaamale Äh, näiteks äh, võib tuua siin selle, et äh, valuutafond ja keskpank, et ühte peaks juhtima eurooplane, teist ameeriklane. tegemist on väga suurte väljakutsetega ja me peame sellega tegelema. härra Sikluna Äh, rääkis juba äh, siin olulisest, äh, mida me saame ära teha selleks üleilmselt, et sellist ähm, kriisi, nagu meil oli, ära hoida. ma arvan, et sellele me peaksimegi keskenduma. ja kui me siis keskendume sellele, millega me peame tegelema, peame jääb meile silma see, et äh, ebatasasused maailma majanduses äh, tulenevadki äh, puudujääkidest, defitsiididest ja defitsiidid on suuresti ja sageli põhju-, põhjustatud riiklikest poliitikatest, aga mitte alati loomulikult, aga sageli. kui vaadata Ameerika Ühendriikide majandust, siis ähm, majanduspoliitika, rahanduspoliitika on olukorda mõjutanud äh, eelarve puudujäägid, eelarve ülejäägid on kõik selle asjaga seotud äh, ja seetõttu, kui me räägime maailmamajanduse juhtimisest, siis on oluline, et meil oleks raamistik ja et meil oleks reeglid äh, rahanduspoliitika jaoks paigas äh, ja et arvesse võetakse seda, kuidas erinevad poliitikad mõjutavad teisi riike maailmas. tuleb tegeleda riigieelarve puudujääkidega me teame, kui oluline see on siin Euroopa Liidus. Need on mõningad võtmetähtsusega küsimused, millele me keskenduma peame ja me peame just neile küsimustele keskenduma rohkem kui teistele. ja loomulikult on meil siin äh, kuumad arutelud erinevate institutsioonide osas ja nii edasi äh, kui nüüd aus olla, siis kõik need institutsioonid, olgu nad formaalsed või mitte, on äh, sellised, millel on oma puudused ja head küljed. ÜRO-d mainiti siin mina arvan, et äh, seda ei ole võib-olla kõige õigem mainida, kui me räägime maailma majanduse juhtimisest. ma arvan, et äh, me ei peaks viitama siin ÜRO Inimõiguste Nõukogule, kui me räägime maailma majandusest. mina arvan, et IMF on äh, siinkohal kõige asjakohasem institutsioon, kellele viidata ja me peame kasutama ära olemasolevat struktuuri. G kakskümmend on samuti oluline, eh, sest eh, seal on esitatud olulised maailma majandused, aga me peame meeles pidama seda, et eh, valik on olnud suvaline. Rootsi ja Malta ei kuulu G kahtekümnesse, aga see ei ole ainus probleem tegemist on meelevaldse valikuga riikidest, Äh, mõned riigid on sinna sisse arvatud, äh, kes võiksid olla väljaspool ja vastupidi. loomulikult äh, peaks mõtlema ka sellele, miks öelda, et mõni majandus on oluline sellepärast, et ta on suur. miks ära, miks mitte ära kasutada esilekerkiva majandusega riike paremini, miks mitte keskenduda just nendele majandustele, mida hästi juhitakse. ma ütlen seda sellepärast, et näidata teile, millised on need probleemid, mida me mõnikord ei taha arutada, ma arvan, et G kakskümmend on loomulikult oluline oma iseloomult, aga meil on olnud probleeme G kahekümne otsuste rakendamisega, siin mainiti maksuparadiise ja tegelikult on ka mõned muud küsimused asjakohased sellega seoses. mis puudutab kap-, kapitalinõudeid või muid äh, küsimusi. ja kui me suudame leida nii-öelda sümbioosi G kahekümne ja IMF-i ja võib-olla ka teiste organisatsioonide vahel, siis see on midagi äh, väga head, mille poole me peaksime püüdlema ma arvan, et me ei saavuta edu, kui me tahame saavutada majanduse reguleerimise, me saavutame edu, kui meie eesmärgiks on panna paika raamistikud ja eeskirjad maailma majandusele, siin on suur erinevus, see on asi, millega me peame tegelema. ma tahaksin kõiki kolleege tänada erinevate seisukohtade eest, ma tahaksin ka eh, tänada eh, komisjoni eh, juhatust selle eest, et me lõpuks selle arutelu maha saime pidada aega võttis, aga asja sai. esimehel puudub mikrofon. Vuelvo a anunciar que el, el, el lunes 25. ma siis kordan veel kord seda, mida ma ütlesin, kahekümne seitsmendal kell neli pealelõunal toimub meil avalik kuulamine sellel teemal ja siin on äh, kohal ka külalised. hääletame üheksateistkümnendal septembril siin komisjonis selleks, et olla valmis täiskogul hääletama seda raportit esimesel oktoobri istungjärgul. kui vastuväiteid ei ole, tahaksin tänada raportööri ning äh, lõpetame selle päevakorra arutelu, päevakorrapunkti arutelu, äh, nüüd muud küsimused, neid ei ole. järgmine koosolek toimub, nagu ma juba ütlesin, esmaspäeval, kahekümne seitsmendal juunil ja ongi tänaseks kõik.